vist võttis vastu uue parlamendi kalendri kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks, selle teemaline informatsioon avaldatakse parlamendi täiskogu koduleheküljel alates kella seitsmest täna õhtul, hääletus toimub kaheksateistkümnendal aprillil kaksteist null null. ning kuupäevad on siis järgmisel neljateistkümnendast seitsmeteistkümnenda jaanuarini, kolmekümnendal, kolmekümne esimesel jaanuaril, eh, üksteist kuni neliteist veebruar, üksteist kuni neliteist märts, kakskümmend viis kuni kakskümmend kaheksa märts, kolmas, neljas aprill, viisteist kuni kaheksateist aprill, esimene kuni neljas juuli, viisteist kuni kaheksateist juuli, kuusteist kuni üheksateist september, üheksas, kümnes oktoober, kahekümne esimesest kahekümne neljanda oktoobrini kolmeteistkümnes, neljateistkümnes november, kahekümne viies kuni kahekümne kaheksas november, kuueteistkümnes, üheksateistkümnes detsember kaks tuhat üheksateist. erinevad eh, kom-,